Uh, good morning, ladies and gentlemen. tere päevast, kallid kolleegid. Uh, uh, ma annaksin mõne hetke kolleegidele võimaluse leida üles siis kõrvaklapid ja, ja masinatelt õige keel härra president ütleb, et ta jätkab rääkimist äh, selleks, et lihtsalt äh, tagada, et kõik jõuavad oma õige kanali üles. paar minutit tagasi avasime erisündmuse meie laureaatidele inimõiguste eest võitlemisel, kellel on antud vastavasisuline autasu Euroopa Liidu poolt Äh, lõunasöök toimub Siimon Vail äh, solidaarsuse avenüü avasime siis Simon Vaili lepingu, äh, väljaku, vabandust, lähedal. meil oli, meiega on täna kaksteist Saharovi auhinna laureaati, Saharovi auhinna saajat. me teame muidugi, et laureaatide arv on palju suurem tegelikult, sest et teie esindate sadu tuhandeid inimesi üle terve maailma, kodanikke, kes tahaksid oma koduriikides olukorda muuta. suur tänu teie võitluse eest ja selle eeskuju eest, mida annate meile siin kõigile Euroopa Liidus kui ma istun siin teie keskel, teie keskel, kes te olete õiguste eest võidelnud, mida Euroopas võetakse iseenesestmõistetavana, tunnetan ma väga hästi, et me peaksime võib-olla lähitulevikus veelgi vastutustundlikumalt käituma üle terve maailma inimõiguste eest võitlemisel Te esindate vabaühendusi, kodanikuühiskonda, inimõiguste aktiviste, juriste, advo- äh,, ajakirjanikke on teie seas. Te räägite nende inimeste eest, kes ei saa vabalt rääkida ja te olete kannatanud selle eest, oma vapruse eest kannatanud. meie Euroopa Parlamendis arvame ja see on meie jaoks täiesti ilmselge, kuid mitte ilmselt ilmselge diktaatorite jaoks, on põhiõiguste seas mitte ainult õigus elule ja äh, füüsise kaitse, aga ka usuvabadus, äh, mõttevabadus ja sõnavabadus. ilma nende vabadusteta saame me räägida ainult äh, rõhumisest ja, ja vabadustest ainult mõnele valitule isegi Euroopa Liit ei saa vabadusi pidada iseenesestmõistetavateks. ka meie kodanikud on minevikus pidanud kannatama, see on meil veel meeles. me teame, mis tunne on olla rõhutud ja sellepärast ongi meie kohustuseks, Euroopa Liidu kohustuseks, olla majakaks pimeduses, näidata maailmale, et on olemas ka parem lahendusviis ja et need põhilised väärtused, mida me toetame, ei ole mitte Euroopa väärtused, vaid universaalsed väärtused. Need väärtused kehtivad kõigi jaoks üle terve maailma. seega ma tahaksin uuesti korrata, me kõik võitleme universaalsete väärtuste eest. kallid sõbrad, täna on eriline päev. Euroopa Parlament tunnetab, et meil on meie Saharovi auhinna laureaatide suhtes eh, erivastutus. see auhind ei peaks hõlmama ainult eh, auhinna üleandmise tseremooniat eh, Strasbourgis. seda arvan mina isiklikult, ma olen selles veendunud ja sellepärast me olemegi löön-, loonud sellise platvormi selleks, et õppida teineteiselt ja arvamusi vahetada. meie peame teilt õppima, meie laureaatidelt me peame olema pidevas ühenduses kõikide laureaatidega ning äh, teie kogemustele äh, ehitama üles oma järgnevad tegevused. tänane konverents on näiteks ka sellest, kui kiiresti meie maailm muutub nii Euroopas kui ka meie lähinaabruskonnas. me oleme tunnistajaks ajaloolistele sündmustele inimõiguste ja põhiõiguste edendamine peab äh, rohkem kui kunagi varem olema meie välistegevuse keskmes. see on meie ühtse välispoliitika äh, tõsine väärtus. tegemist ei ole mitte ainult meie erinevate liikmesriikide siseriiklike huvide kogumiga, märksa enamat ähm, kujutab endast meie välispoliitika. see põhineb ühtsetel väärtustel ja kohustustel Aung San Suu Kyi äh, on seda öelnud ilmselt kõige paremini, kui ta pöördus vabade ühiskondade poole. palun kasutage oma vabadust ära selleks, et edendada vabadust meie seas me teame, et poliitilistele üleminekutele ei ole mingisugust valemit. iga riik peab leidma oma valemi, selle peavad tegema uued liidrid. me nägime seda Hispaanias, Portugalis, Kesk- ja Ida-Euroopas, Serbias, Moldovas ja veel teisteski riikides Euroopas. ja täna näeme sarnaseid arenguid Araabia maailmas. meie ei taha kellelegi midagi õpetada, vaid aidata nende püüdluseid kes tahavad tõelisi muutusi ellu kutsuda. ja meie jaoks on kõige olulisem see, et me saaksime teiega arvamusi vahetada, mõtteid vahetada. selleks, et kõik poliitilised otsused peegeldaksid rahva tahet, peavad need otsused äh, ju-, olema juurdunud kaasat-, kaasavas poliitilises dialoogis ja see on ka meie kohustuseks siin saalis. inimesed, poliitilised erakonnad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, nende puhul peab olema tagatud õigus äh, astuda kriitiliselt välja osade reformide või kiirete muutuste vastu. Neid ei tohiks äh, hirmutada ametivõimud ei tohiks olla nii, nagu see on praegu väga paljudes piirkondades. tuletaksin teile meelde olukorda Tiibetis. vägivaldne meeleavalduste mahasurumine, sõjakohtud või kodanikuühiskonna organisatsioonide, usuorganisatsioonide ja vabaühenduste survestamine. olukord Süürias või uued vägivallapuhangud Egiptuses on väga murettekitavad kuid samas on teistest maailma piirkondadest ka julgustavaid arenguid näha. ma tõesti loodan, et Myanmari ametivõimud täidavad oma lubadusi ja viivad läbi vajalikud reformid ja peavad dialoogi tõelise demokraatliku avanemise suunas, mille tulemuseks oleksid vabad demokraatlikud vaba äh,, valimised ja põhiõiguste tagamine. nagu te teate, Saharovi laureaat Aung San Suu Kyi keda ma varem ka juba tsiteerisin oma sissejuhatuses ja tema öö, äh, riiklik äh, demokraatia liiga on seal võitluse esirinnas. meie jaoks muidugi on kõige olulisem küsimus see, kuidas me saaksime aidata kaasa demokraatiale üleminekut. kõigepealt meie ühised väärtused ja kodanike hu-, huvid peavad jääma kogu meie tegevuse keskmesse. ja sellepärast ongi parlament nõudnud äh, lisavahendite andmist näiteks valmisvaatlusmissioonidele, demokraatlike äh, institutsioonide ülesehitamisele, poliitiliste erakondade toetamisele üleminekuriikides. teiseks, äh, keskpikas perspektiivis tuleb tagada jõukuse loomine, sellepärast et ainult siis on demokraatiale üleminek jätkusuutlik sellepärast et üsna tihti ter-, kerkib ju selline olukord, kus üks-kaks aastat pärast demokraatiale üleminekut tuleviku jõukuse küsimus. me peame mõistma inimeste muret. see on eriti oluline noortele põlvkondadele. noortele põlvkondadele tuleb anda väga selge tulevikuperspektiiv ja Euroopa Parlament on jätkuvalt veendunud, et abi peaks suunama just nimelt seitse eesmärgi täitmisele ja eriliste projektide elluviimisele selles valdkonnas. kolmandaks, pikemas perspektiivis arvaksin ma, et me peaksime toetama see, sarnast mudelit ka mujal, mida me oleme näinud oma öö, mandril. ma tean oma kogemusest, et see mudel toimib hästi, ma olen hiljuti külastanud ka palju Põhja-Aafrika riike, olen käinud Kesk-Euroopas äh, ja, ja olen veendunud, et meie naabrite lõimumine omavahel ning Euroopa Liidu ja meie naabrite vaheline koostöö võib olla jätkusuutliku demokraatia mootoriks. kindlasti ei saa me ju pakkuda Euroopa Liidu liikmelisust kõikidele naaberriikidele, kuid me, meil on võimalik neile pakkuda rahul ja jõukusel põhinevat äh, koostööd ja ma olen täiesti veendunud, et sellest kasu, saavad kasu mõlemad pooled. ja me oleme valmis selles suunas ka edasi liikuma. daamid ja härrad, ma tahaksin lõpetuseks rääkida paari sõnaga tehnoloogia ja sotsiaalmeedia tähtsusest demokraatia edendamisel ning äh, kodanikuühiskonna kaitsmisel. meie relv äh, tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel solidaarsusliikumises algusest peale äh, ja sõjaväelise režiimi ajal kuni kaheksakümne üheksanda aasta kevadeni oli kirjutusmasin, ebaseaduslikud trükimasinad, ja suust suhu antav in-, informatsioon. tänapäevastel aktivistidel on õnneks võimalus kasutada Internetti, mobiiltelefone ja sotsiaalmeedia vahendeid. jah, asjad on natukene tõesti arenenud ja need on paremad vahendid, aga sama ohtlikud. me teame, et väga paljud Saharovi laureaadid äh, kasutavad neid võimalusi. Hu Jia on nii-öelda küberdissident Hiinas, täna ta meiega liituda ei saa. Youtube, äh, blogid äh, ja Twitteris äh, öeldu koondas need inimesed, kes tulid tänavatele Araabia kevade raames. tuleb tagada nende inimeste turvalisus, kes kasutavad äh, neid äh, vahendeid vabaduse eest võitlemisel ja, ja astuda vastu nendele inimestele, kes kasutavad neid vahendeid tsensuuri ja kontrolli omamiseks, nii et äh, ega ei olegi päris kindel, kas selle uue tehnoloogia võimalused ongi nii positiivsed. teinekord mulle tundub, et, et võib-olla meie ajal oli isegi asi natukene parem, kui meil ei olnud võimalust kasutada selliseid tehnoloogiaid see on uus väljakutse, uus väljakutse meie poliitikatele, mille eesmärgiks on kaitsta põhi- ja inimõigusi, kuid ka ettevõtlusringkondadel on siin oma vastutus, hargmaised ettevõtted peavad ka kandma oma vastutust. Nad võivad anda väga suure panuse sõna- ja mõttevabaduse edendamisele maailmas, ükskõik kus maailmas ja samamoodi võivad nad sattuda ka rõhujate käsilasteks. kallid kolleegid, oli neid, kes nimetasid Araabia kevade sündmuseid interneti äh, revolutsiooniks, aga ega mitte Facebook või Twitter ei kukutanud äh, rõhuvaid režiime, kindlasti mitte. just nimelt äh, inimene ise oma sooviga asju muuta paremaks äh, tegi seda. sõnad on jätkuvalt kõige võimsam relv, ärgem unustagem seda. Benazir Bhutto ütles kunagi ja pean seda siinkohal tsiteerima. inimenes, inimest võib vangi panna, ideid aga mitte. inimese võib riigist välja saata, kuid mitte mõtteid inimese võib ka ära tappa, kuid mõtteid ei ole võimalik tappa. ja see mõte, mida ei saa tappa või välja saata või vangi panna, on meie jaoks kõigile ühine vabadus. suur tänu, et liitusite meiega. If I may to, to pass. kui tohib, siis nüüd annan sõna härra Sergei Kovaljevile kaks aastat tagasi arutlesime koos Saharovi auhinna saajatega seda öö, öö, öö, memoriaali liikmetega, kes juhitsid Saharovi auhinna, et me peaksime looma Saharovi auhinnasaajate võrgustiku. ning seda juhib esimesena mem-, Memorial ning selle esindaja härra Kovaljev. seega, armas vene sõber, sõna on sinul, me mõle-, me mäletame väga hästi, et, et sina öö, ähm, oled Memoriali öö, ähm, Venemaa Vabaühenduse looja ning tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandast aastast on see organisatsioon öö, kogunud infot ja säilitanud infot inimõiguste rikkumise kohta Venemaal, see on, info on ka meie jaoks väga tähtis. meie armas sõber härra Kovaljev oli ka inimõiguste kaitse assotsiatsiooni looja juba tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal, mis oli esimene organisatsioon, mis tegeles inimõiguste kaitsega Nõukogude, Nõukogude Liidus see oli juba tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal. niisiis, kahe tuhande üheksanda aasta Saharovi auhinna võitjad olid siis Sergei Kovaljov ning ka meie sõber Ludmilla Aleksejeva. suur tänu ka teile tulemast! ning samuti oli võitja härra Orlov, kahjuks tema siin, siia täna tulla ei saanud, aga ma tervitan teid kahte siin Te võitlete inimõigust, olete võitnud, võidelnud inimõigustest Venemaal juba üle neljakümne aasta. härra Kovaljov ja proua Aleksejeva, sõna on teil. vahest annan kõigepealt sõna härra Kovaljovile ja siis teile, proua Aleksejev. Э, спасибо, господин президент, за вашу яркую, впечатляющую речь. Suur tänu! Suur tänu! härra president, suur tänu teie väga ilusate sissejuhatavate sõnade eest. tahaksin paari sõnaga rääkida ka meie sõbrast Oleg Orlovist, tal ei olnud täna kahjuks võimalik tehnilistel põhjustel siia tulla. ta on praegu Minskis. me Mins-, Minskis ta osaleb kohtuprotsessil, mille, millest kindlasti veel väga palju räägitakse seda konverentsi siin täna nimetatakse Sahharovi konverentsiks ja see ei ole mitte mingi juhus. Euroopa Parlament, Euroopa Parlamendil on vastutus ja ka tegelikult privileeg välja anda Sahharovi auhinda. selleks, et Sahharovi hinge eh, kogu Euroopas levitada. tahaksingi paari sõnaga rääkida Sahharovist. Sahharov oli tõeline poliitik, inimene, kes nägi poliitikat nii, nagu poliitika on ja tal oli äh, tema mõtted olid alati sellised, et äh, kõik poliitilised otsused tuleb reaalpoliitikaga siduda. ja otse loomulikult, kui sellisest põhimõttest kinni ei peeta, siis see muudab kõikide kodanike olukorra ohtlikuks suur enamus Sahharovi auhinna laureaatidest ähm, on pärit riikidest, kus äh, olukord on üpris halb. meil on peaaegu äh, väga vähe laureaate Lääne-Euroopast. ja need universaalsed väärtused, äh, mida meie laureaadid esindame, on väärtused, millest kõik peaksid kinni pidama. kõik poliitikud peaksid nendest väärtustest kinni pidama. ja need väärtused on Euroopa kultuuri tulemuseks. tegemist on universaalsete rahvusvaheliste väärtustega, mis tuginevad kristlikule kultuurile tegemist on väga erilise olukorraga, sellepärast et riigid, mis neid äh, väärtusi rõhutavad, äh, nende kodanikud ei ole Sahharovi laureaatide hulgas. maailma valitsevad väga ohtlikud äh, nähtused ja tendentsid kuid ähm, tihti ei saa me aru, et äh, me sõltume maailmas üksteisest ja see kriis, mis meid on tabanud, ei ole mitte ainult majanduskriis, vaid tegemist on üleilmse moraalse, ajaloolise, poliitilise ajaloolise kriisiga suisa ja tegemist on tegelikult äh, sotsiaalse kasvulavaga sotsiaalse tarvinismi jaoks ja peale selle on näha ka makiavist-, makia-, Machiavelli ideede levimist. ja ka Sahharovi eesmärgiks oli just nende väärtuste esiletoomine, eriti mõeldes nendele probleemidele, mis praegu maailmas levivad. tahaksin tuua ühe näite oma isiklikust elust. üks minu väga hea sõber, kes on ka poliitik ja temaga me arutasime Jalta konverentsi küsimust äh, ja sellest, kuidas äh, käitusid võitjariigid ja Hitleriga koalitsioonis olnud riigid. Hitleri toetajad ja Stalin põhimõtteliselt jagasid Jaltas maailma ära seal vastu võetud otsused äh, mõjutasid sadade miljonite eurooplaste elu. ja minu hea sõber ütles mulle, et hästi, sinu hinnangud on õiged, aga kui sina oleksid olnud seal Jaltas läbirääkimiste laua taga, mida sina oleks siis, siis teinud? milliseid otsuseid oleksid sina toetanud? ja ma mõtlesin selle küsimuse üle väga põhjalikult järele ja sain aru, et kes teab, võib-olla ma oleksin täpselt samamoodi käitunud ja samasuguseid otsuseid vastu võtnud nagu Roosevelt ja Churchill. see on tegelikult meie tegelikkuse juures kõige õudsem. nimelt, et meil ei ole võimalik äh, rahumeelselt äh, üheskoos siin maailmas elada. Jalta konverents tegelikult äh, tõi küll rahu, aga samas väga paljud eurooplased pidid maksma selle rahu eest väga kõrget hinda. ja ma arvan, et selline lähenemine on ka Sahharovi auhinna väljaandmisel üheks põhiliseks äh, mõtteks ma ei tea ühtegi teist inimest, kes oleks nii palju kannatanud äh, vangistuses ja kelle elus oli nii palju piinamist ja õudseid kogemusi, kes tõesti omal nahal tundis, kui jube ja julm võib olla maailm. ja ka otse loomulikult äh, äh, leidis ka Sahharov, et et äh, siin maailmas ei olegi võimalik äh, käed rüpes rahulikult elada, vaid tuleb võidelda uue poliitilise paradigma eest. ja need ei olnud mitte ainult Sahharovi mõtted. tal oli ka liitlasi Albert Einstein, Niels Bauer, äh, toetasid teda, tema mõtted olid sarnased ja nüüd mul läks meelest, keda ma veel tahtsin nimetada, millegipärast lähevad mul nimed alati meelest. suur inglise filosoof, keda ma väga hästi tean, aga nimi on praegu meelest, aga küll ta jälle meelde tuleb ka äh, Gorbatšov esindas äh, uut režiimi. ka tema leidis, et meil on vaja režiimi vahetada selleks, et äh, ohtusid maailmas vähendada. Russell oli see mees, kelle nime ma unustasin, tuli meelde. aga millegipärast läheb mul tema nimi alati meelest ära Ehm, kõik nimetatud äh, vaatasid tulevikku ja ja nägid tulevikus valitsemas universaalseid väärtusi, mis oleksid reaalpoliitiliste otsuste aluseks. jah, kõikidel on oma mõtted infot äh, selle kohta. Saharov oli kohe kindlasti üks nendest, äh, kes neid mõtteid kõige aktiivsemalt välja tõi ja neid ka kõige sügavamalt analüüsis, kuid äh, sellest me ju täna ei tahtnudki rääkida. nii et vist ei oleks vaja päris üksikasjadesse minna aga me peaksime seda ülesannet äh, vaatama kui ülesannet, mille Sahharov andis ka meile. Euroopa peab pingutama, jätkamaks sellel teel edasiminekut, tegemist on väga raske äh, lõimimisprotsessiga. ja üleminek nüüd äh, lahenduste leidmiselt, äh, lahenduse leidmisel majanduslikult tasandilt ka poliitilisele tasandile on raske see tee on konarlik, seda nägime me väga hästi siis, kui üritati välja töötada Euroopa põhiseadust. tegemist on raskustega, millest ei ole, äh, mida ei ole võimalik ületada või vähemalt ületamine on väga raske ja me peaksime vähemalt üritama seda teha selleks, et üheskoos äh, rahumeelselt elada. ja selleks, et Jalta ja Nagasaki pärandist äh, üle saada. ja meil tuleb äh, ikka ja jälle uute väljakutsetega tegeleda. härra president, te esitlesite meile väga läbimõeldud äh, mõtteid äh, Sahharovi ideede kohta ja see niinimetatud äh, Sahharovi liitlaskond võiks kord aastas või kaks korda aastas kokku tulla selleks, et mõtteid vahetada ma arvan, et meil peaks olema siis ka korralik programm selleks, et me saaksime neid mõtteid vahetada. suur tänu, härra Kovaljov, suur tänu! I would like to ask um, for taking floor ma... nüüd palun proua Ludmilla Aleksejeva. tak, tak is okay. Я счастливый, когда находи... Mul on väga hea meel ja uhke siin koos teiste Saharovi auhinna saajatega kohal olla. Need inimesed on, said auhinna erinevatel aastatel, nad on pärit erinevatest riikidest. suur tänu, president Puusek, selle unikaalse võimaluse eest mitte ainult üksteisest, üksteise, üksteise kohta lugeda, vaid ka isiklikult kohtuda ning kõnelda üksteisega probleemidest, kogemustest ning meie tööst. mul on väga hea meel, et meid kõiki ühendab Andrei Saharovi nimi vaatamata sellele, et me oleme pärit erinevatest riikidest. ta on minu kaasaegne. ta oli suur mees. iga, igas põlvkonnas sellist inimest ei sünni. ning kõik Saharovi auhinna võitjad ja kõik, kes neid to-, toetavad ning nendega koos töötavad, selliseid inimesi on ju väga palju meie riikides. kõik, kõikide nende inimeste jaoks on Andrei Saharov püüdmatu ideaal eelmisel aastal anti Saharovi auhind kolmele Venemaa inimõiguste kaitsele. minu kolleeg Sergei Kolo-, äh, Kovaljovile, härra Orlovile ja ka minule. härra Orlov kahjuks ei saanud täna siia tulla. tema, tema juhib memoriaali. inimõiguste kaitseorganisatsioonid on praegu Minskis, Valgevenes, sest seal on käimas kohtuprotsess, kus on kohtu all meie kolleeg Andrei Biljatski, ka inimõiguste kaitsja, ning tema juhib kõige suuremat äh, Valgevene inimõiguste kaitseorganisatsiooni Vesnja. see organisatsioon üritab aidata kõiki neid, kes töötavad selle nimel, et Valgevene muutuks demokraatlikuks riigiks, kus kehtib õigus, riigi põhimõte, töötatakse selle nimel, et rahumeelselt diktaatorlus kukutada. Biljatski Viljaski äh, kohtuotsus teatatakse täna välja, äh, prokurör nõudis viit aastat vangistust. loodetavasti töötame me kõik koos selle nimel, et ükskõik, milline see kohtuotsus ka nüüd täna ei tuleks, töötame me selle nimel, et Andrei Biljatski ikkagi vabastataks ning et ta saaks oma tööd jätkata, suur tänu! Well, I would like to, to ask um, uh... nüüd meie külalised, Saharovi auhinna laureaadid viimastel, viimastest aastatest, sõna on teil. proua Salima Gezali, Alžeeria ajakirjanik, ehk siis te olete pärit Põhja-Aafrikast mis on väga sümboolne kõigi meie jaoks. põhiõiguste ja inimõiguste eest võitleme me kõik, kuigi need õigused on minu jaoks seesama siis te, tema, proua Salima Kesali võitis äh, auhinna tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal, teie, proua Aleksejeva, olite äh, arvatavasti alles keskkoolis. see on. okei, noh, on kus, okei okay.. Uh, merci, monsieur le president uh,. Merci à vous. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõigile, kes on tänasele üritusele tulnud väga palju räägitakse praegu just äh, Saharovi auhinna laureaatidest ja see on väga tore, kuid äh, minu meelest on oluline see, et räägitakse just nimelt Saharovi momendist, me äh, räägime õiguste universaalsusest, väärtuste universaalsusest, demokraatiast, inimõigustest ja kõikidest nendest asjadest, mis meid väidetavalt meie võitluses äh, ühendavad või vähemalt osade võitlust, kuid me peaksime rääkima ka öö, äh, nende inimõiguste eest võitlejate ja sammude universaalsusest kui ma üheksakümne seitsmendal aastal selle auhinna äh, sain, ei olnud äh, auhind minule ja minu isikuomaduste eest, vaid selle võitluse eest, mida minu riigis on peetud vabaduse ja ja vaba- ja õiguste eest, riigis oli olukord väga raske, meie riik kolmkümmend aastat pärast iseseisvust leidis ennas, ennast olukorras, mis oli täiesti vastuvõetamatu kõigepealt, ja ma tahaksin seda rõhutada, eh, kodanikuühiskonna esindajad Euroopas mobiliseerusid, ma räägin siin peaasjalikult eh, valitsusvälistest organisatsioonidest, eh, kes võitlesid inimõiguste eest. lisaks sellele üritati Euroopa organisatsioonide poolt poliitiliselt ja regaalselt kaasata alžeerlasi ja tulla välja konkreetsete ettepanekutega ja see oli Alžaaria, Alžeeria vabadussõja ajal kõige olulisem, nimelt äh, poliitika ülemus äh, sõjaväe üle. seda äh, vabadusvõitluse ajal ei suudetud realiseerida ka, ka hiljem tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal aga me koondusime, koondasime ennast, kõik poliitilised erakonnad, islamistid, liberaalid, demokraadid, sotsialistid, kõik eh, need inimesed koostöös kodanikuühiskonnaga ja inimõiguste eest võitlejatega tulid kokku ja sõlmisid poliitilise kokkuleppe. see ei olnudki nii kaua aega tagasi, sellepärast et demokraatia küsimused, eh, Aafrika, Põhja-Aafrika rahvavõitlus, aga ka võitlused mujal äh, on näidanud seda sama palju, see, sellepärast et peaasjalikult on ju see võitlus selle nimel, et ühiskondlik kokkulepe, poliitiline kokkulepe saavutataks meie ühiskondades, meie riikides, aga ka globaalsel tasandil peaks olema selline kokkulepe ja ma toetan igati seda, mida öeldi enne mind, nimelt demokraatia universaalsus on kindlasti eelis ja tänu selle eelise alastele läbirääkimistele peaks tulema tõeline sisu meie aruteludesse. me peame rääkima nendest asjadest, mis võib-olla alati kõigile ei meeldi, kui ma üheksakümne seitsmendal aastal selle Saharovi laureaadi sain, ütles üks minu äh, oponent mulle Alžeeris, et äh, Saharovi auhind, äh, kui palju see on kaasa toonud lõhesid, üldse mitte sellepärast, et ma usun öö, sellesse, et öö, nendest julgustustest muidugi, mida sellised auhinnad nagu Saarovi auhind annab, väga palju kasu ei ole võib-olla. räägitakse täna Araabia kevadest, need on võitlused, mis, mida peetakse siiski suhteliselt üksikult eh, ja tegelikult on see ju mm, see probleem nii-öelda äh, kaane all keenud juba aastakümneid ja nüüd on see lõpuks plahvatanud. ja ega tänu uutele tehnoloogiatele, meediavahendustele kogu, kogu need kriisid ju tänapäeval kiiremini ei lahene kui meil omal ajal äh, äh, ei ole päris nii, et et meie äh, riikide ja riikides äh, vahelised suhted kiiremini areneksid. mu sõnad on võib-olla karmid, äh, kuid need, kui mina sain Saharovi auhinna, siis ilmselt see päästis minu elu ja mul on võimalus ennast väljendada erinevates vormides, näiteks siin Euroopa Parlamendis aga ma ei saa teha mitte midagi konkreetset, siis kui teised äh, Alžeeriad jäävad oma õigustest ilma, kui nendele ei laiene sõnavabadus, see auhind ei anna mul saavutada mitte midagi äh, konkreetset nende inimeste nimel. ja see inimene, kes ütles mulle, et sellest auhinnast pole nagu eriti mingit kasu, väljendas väga paljude inimeste arvamust äh, ja kui Euroopa Komisjon räägib, et Alžeeriat on äh, suur demokraatia laine ähm, läbinud, me oleme, ei ole sellega rahul, see ei ole ju nii, me oleme vihased ja see ja teinekord äh, meile tundub, et äh, meie kannatustele ei piirata piisavalt tähelepanu ja sellele võitlusele ei pöörata piisavalt tähelepanu, mis, mida me peame igapäevaselt oma mittedemokraatlikes ühiskondades me ei taha kaota lootust, me, me jagame seda lootust, me võitleme eh, vaimuvabaduse eest, eh, poliitilise koondumise eest ja, ja universaalsete õiguste eest. ja ja mitte ükski diktaator ei tohiks ju kasutada sõjalist jõudu äh, oma tahte läbisurumiseks, aga, aga me teeme tööd ka majanduslikes ringkondades ja lõpetaksin ühe märkusega. ma vabandan võib-olla äh, sellest, et ma olin oma sõnades karm ja ütles, rääkisin liiga lühidalt. ma nimelt kardan, kui äh, nende sümboolsete sammude ja tegeliku olukorra vahel, poliitiliste ja majanduslike otsuste vahel on väga suur lõhe, nii nagu me näeme täna Euroopas väga, päris tihti, viivad meid mõne aasta pärast olukorrani, kus me peame vastu võtma, annama, andma Saharovi au, auhinnaga näiteks hispaanlastele või iirlastele äh,, sellepärast et äh, võib-olla on vaja Euroopas paari aasta pärast hakata samuti vabadusi kaitsma uh,. Thank you, madam! Äh, suur tänu! ja kindlasti tuleb teie sõnadega arvestada. võib-olla ei peaks olema nii pessimistlik, kui te olite, aga oluline märkus järgmisena annaksin sõna ära Aleksandr Milinkjevitšile, kes äh, kahe tuhande viiendal aastal juhtis revolutsiooni presidendikandidaadina ja sai kahe tuhande kuuendal aastal Saharovi auhinna, nii et Aleksander, teil on sõna, palun. härra president, sõbrad. mul on väga hea meel siin koosolekul osaleda, ma tean, kui oluline selline kohtumine on. ma tahan tänada ka selle foorumi korraldajaid selle eest, et ta on kõik, kõiki meid siia kokku kutsunud. üheskoos oleme me tugevamad. me saame üksteist toetada ning me mõistame, kui palju meid ühendab, me soovime elada vabaduses ja demokraatias, kuigi me oleme pärit erinevatelt mandritelt ja riikidest. kui me oleme üheskoos, on diktaatorid palju ettevaatlikumad. Nad ei saa silma kinni pigistada meie solidaarsuse ja kollektiivse arvamuse ees. mulle meeldib mõelda, et sageli sellistel kohtumistel küsivad meie sõbrad, millal teie jõuate demokraatiani, millal te öö, saate lahti diktaatorist, seda küsitakse sageli, aga me tegelikult ju ei tea, millal see võiks toimuda aga me kindlasti teame, et vabadus kunagi ikkagi tuleb. ja selle saavutamine on meie ülesanne. sageli ütlen ma, et demokraatia eest võitluses on ka teatud moed. selle sajandi alguses räägiti värvilistest revolutsioonidest, mis leidsid aset Serbias või Gruusias või Ukrainas inimesed võitlesid oma väärikuse eest, neil oli kõrini senistest, senisest olukorrast. aga kui need värvilised revolutsioonid olid võitnud, mõistsime me, et sellest ainult ei piisa, ühiskond tuleb ette valmistada selleks, et nad kasutaksid revolutsioone ka hästi ära. kui on olemas poliitiline kultuur, kodanikuühiskond, ajakirjanikud, kes oskavad vabaduses ka kirjutada siis oleks see nii, aga need värvilised revolutsioonid tegelikult ei toonud kaasa oodatud tulemust, kuigi nad olid tohutult tähtsad. ka mina üritasin korraldada värvilist revolutsiooni kahe tuhande esimesel aastal, kui ma olin presidendikandidaat, ütlesin ma, et me ütleme valimistel, et nüüd tuleb revolutsioon, me soovime, et inimesed läheksid tänavatele ja nõuaksid vabadust. meile vastati, et kui te lähete tänavatele demonstreerima, siis te pead, peetakse teid terroristideks ja lastakse maha. tänapäeval räägitakse palju revolutsioonidest Põhja-Aafrikas, seal toimuvad loomulikult olulised sündmused, mina elan Euroopa keskmes. aga mul on ka teatud sidemed Põhja-Aafrikaga, ma elasin Alžeerias neli aastat ja kui ma tulen Brüsselisse, siis vahel siin räägitakse, et jah, inimesed ei pru-, ei pruugi alati olla valmis vabaduseks, võib-olla nad on harjunud diktaatoritega ning ei tahagi nendest lahti saada, võib-olla diktaatorid aitavad väga ohtliku regiooni stabiliseerida ning Põhja-Aafrika sündmused näitavad, et see ei ole nii. kõik soovivad vabadust. diktaatorid ka ei taga stabiilsust, otse vastupidi varem või hiljem lõpeb diktaatorik režiim revolutsiooniga ning me saame ainult loota, et see oleks rahumeelne. kõige olulisem asi on mõista, et kui me võitleme vabaduse eest, siis see võitlus ei ole lihtsalt äh, selline, mis tipneb ühe hetkega, kus me oleme kõik vabad. ei, see kõik sõltub ka inimeste vaimsusest, mentaalsusest. kui me suudame Äh, saavutada selle, et inimeste sisemuses valitseb ka demokraatia, siis me ei pea enam võitlema. ma räägin ka omaenda kodumaast praegu. siis kaovad Lukašenko-sugused inimesed. meie strateegiline tegevus on väga oluline. Äh, Euroopa Liidu abiga peame me inimesi mõistma panema, mida demokraatia tähendab. millised on ka Euroopa integratsiooni plussid ja miinused. me räägime ju minu kodumaa europiseerumisest meil peab olema paika pandud taktika, aga ilma suurema strateegiata me Euroopale ei lähene. endistes Nõukogude Liidu vabariikides on palju probleeme inimõigustega, nagu Venemaal, Ukrainas, Valgevenes ja nii edasi. Ludmilla Mihhailovna rääkis sellest varem ja Sergei mainis seda ka. Nendes diktaatorlikes riikides on poliitilised vangid, see kehtib ka Valgevene kohta kaks presidendikandidaati istuvad senini vangis minu kodumaal. ning täna on Minskis kohtuistung kõige tuntuma inimõiguste kaitsja vastu minu kodumaal. eile nõudis prokurör viit aastat ja kogu vara konfiskeerimist, sest ta ei maksnud diktaatorile makse. miks ta oleks pidanud neid makse maksma? ta ei saanud raha ju endale ta sai raha selleks, et kaitsta tuhandeid inimesi, keda valitsus represseeris. aidata ne-, neid vangistuses ning aidata nende peresid. ning täna mõistetakse ta arvatavasti süüdi selles, et ta ei maksnud maksi. ning ma kutsun kõiki siin täna üles, ka ajakirjanikke ning neid, kes internetis meid jälgivad, näidake üles solidaarsust meie vavastu, sest ainult läbi solidaarsuse sa-, saame me need inimesed vabastada. kohtuistung käib, kuid me avasime äh, al,, algatasime ka kampaania, et ta esitataks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Nobeli rahupreemia rau-, laureaadiks. ta on selle ära teeninud, ta on kaua aega võidelnud inimõiguste eest Valgevenes. ta on selle auhinna ära teeninud, sest me soovime vabadust ning lõpuks kunagi me saame ka vabaks, suur tänu! suur aitäh, Aleksandr! järgmisena proua Blanca Reies, teie olete daamid valges liikumise looja. see oli erakorraline organisatsioon, sest sinna kuuluvad emad, naised, õed, tütred. Äh, see vangistatud poli-, poliit-, poliitvangide naised siis, palun. Teie saite auhinna kahe tuhande viiendal aastal. kallid sõbrad, kallid Sahharovi auhinna laureaadid, mina tahaksin teile üle anda äh, daamid Valges organisatsiooni tervitused. Aslana äh, Polan suri hiljuti ja tema väga aktiivselt tegutses meie organisatsioonis ja võitles äh, poliitvangide õiguste eest. me tahtsime teile tuua sõnumi, et meie jätkame Kuuba naiste võitlust vabaduse eest. ka proua Soler toetas meid ja me oleme otsustanud, et temast saab meie organisatsiooni uus juht koos kõiki ja teda aitavad kõik organisatsiooni liikmed. kahe tuhande kolmandal aastal Kuuba valitsus vangistas kuuskümmend viis erinevat inimõiguste eest võitlejat. daamid valges üritasid neid inimesi kaitsta, tulid tänavatele, kohtusid äh, erinevate inimõiguste eest võitlevate inimestega ja me tahtsime ka väljaspool Kuubat pöörata tähelepanu sellele, kui rasked on tingimused Kuuba vanglates. ja me liigume edasi sellel teel, sellepärast et äh, ikka veel on äh, vähemalt kaheksakümmend äh, inimest Kuubas vangistatud poliitilistel põhjustel. sõnum, meie sõnum liigub vaikselt erinevatesse provintsidesse Kuubas ja me tahame minna kaugemale, me tahame minna kodanike väärik-, me tahame kodanike väärikust kaitsta. me tahame õigust oma arvamust vabalt välja öelda ja me tahame ka vabalt valida inimesi, kes meie riiki juhivad. daamid Valges olid äh, Kuuba reformiprotsessi lipulaevaks koos kõikide äh, inimõiguste eest võitlejatega me üritame väga tähtsat äh, rolli mängida selleks, et äh, Kuubale vabadust tuua. me täname Euroopa Parlamenti südamlikult selle eest, et äh, meid toetas institutsioon, mis esindab legitiimset demokraatiat. suur tänu, suur tänu ja läheme nüüd raport äh, piirideta ajakirjanike juurde, kahe tuhande viienda aasta laureaat, kelleks on härra Olivier Basil. Te vabaühendusena võitlete eelkõige just äh, ajakirjandusvabaduse eest, mis on nii tähtis ka üleüldises võitluses inimõiguste eest. palun, teil on sõna suur tänu, härra esimees! Eh, suur tänu selle küllakutse eest, eh, väga hea meel on eh, alati kokku tulla Saharovi auhinna laureaatidega, olgu see siis Strasbourgis või siin Brüsselis, Euroopa Parlamendis. Need on suurepärased võimalused kokku saada. on normaalne, et teinekord muidugi kõik ei jõua kohale. Hujaa Dubaia ja Aung San Suu Kyi ei saa osaleda mitte kunagi peaaegu nendel kohtumistel. võib-olla ühel päeval äh, on võimalus ka nendel inimestel tulla mm, teiste äh, laureaatidega kohtuma. Euroopa Parlament korraldab väga palju selliseid sündmusi ja kutsutakse erinevaid paneliste äh, rääkima ja arutama nendel teemadel tehakse igasuguseid analüüse, kuid pärast on väga raske edasi minna tegudele. ma olen viisteist aastat olnud ajakirjanik, ajakirjanik Euroopa Liidu institutsioonide juures ja ma ütleksin, et äh, mida oodata sellistel päevadel on see, et me peame pidevalt äh, hoidma äh, silmis kahte sõna, tegutsemine ja koherentsus. koherentsus sellepärast, et Euroopa institutsioonid ei saa osalt poolt tervitada Araabia kevade sündmuseid ja teisalt öö, äh, öö, äh, äh, rääkimata sellest, mis on tehtud Euroopa Liidu poolt kakskümmend viimased aastad, ega need režiimid ei ise omaette ei suutnud nii kaua võimul püsida. me ei saa tervitada Araabia kevadeid ja elektroonilise meedia Äh, võimalusi ja samas algatada Euroopa Parlamendis või komisjonis tekste, mis lähevad vastu otseselt äh, sellele, mida äh, need sotsiaalsed võrgustikud teevad. ja siin me näeme teatavat, täiesti selget vasturääkivust. meie piiritud ajakirjanikud lihtsalt ei mõista sellist kai-, käitumist. osalt räägitakse, et Facebook ja kõik see on väga tore ja internet ja suurepärased võimalused, mida need pakuvad ja teisalt äh, Eh, seadusandlikul tasandil siis käituma hoopis täi-, hoopis vastupidiselt. olgu see siis siseriiklikul tasandil, Euroopa tasandil või sõlmides rahvusvahelisi kokkuleppe, mis, kokkuleppeid, mis on eh, infovabaduse ja, ja meediavabaduse jaoks väga ohtlikud. me peame e, tagama selle, et eh, me, et ei saa ühelt poolt võtta seadusandluseid, mida meie toetame ja samas ei võeta vastu resolutsioone, millest me oleme huvitatud. parlament keeldub rääkimast isegi teatud juhtu, juhtumitest. me näeme siin tohutut lõhet äh, koherentsuses ja usaldusväärsus kaob järjest kiiremini ja, ja, ja tuleb nendele arengutele tähelepanu pöörata. tagumine aeg on välja pakkuda ka Euroopa mudel Euroopa on pressivabaduse ja infovabaduse osas andnud täieliku vähikäigu, me ei liigu sugugi õiges suunas, eriti mis puudutab pressi ja eriti mis puudutab sõnavabadust. kui me ei võta arvesse seda, mida siin on öeldud, Eh, see eh, carte blanche, millest te rääkisite, Les Suarist, ma toetan seda. eurooplased peavad õppima. ei saa eh, ühelt poolt kaitsta näiteks usuvabaduse eest võitlejat ja sallida seda, et Euroopa Liidus on sellist seadusandlust, mis kahekümne viie Äh, tuhande euroga trahvivad jumala tõotamist, meil peab olema teatav koherentsus selles osas, mis me teeme. mina ei ole küll näinud, et Araabias kevad oleks puhkenud. me peaksime andma teinekord Saharovi auhinna tõesti võib-olla te teist korda, mõnikord ka Euroopa, Euroopa Liidu liikmesriikide Bulgaarias, Kreekas või, või kuskil mujal inimõiguste eest võitlejatest. see mudel äh, on tegelikult murdunud. Euroopa tähendab väga paljude jaoks veel tõesti majakat, kuid see majakas on kustumas. nii et ma rääkisin koherentsusest ja rääkisin tegev-, sammudest. Esplana-, äh, Saharovi esplanaad püüdseti siin sisse hetk tagasi, sümboolne samm, äh, meeldiv samm äh, ja väga hea meel on näha Saharovi nime siin Brüsselis, kuid see ei vähend-, kuid see ei tähenda ju seda, et Tsarovi maja ei peaks looma. kui me tahame, et meil oleks Euroopas võimalik ära kasutada kõiki meie võime, kui me tahame ära kasutada seda võrs-, võrgustikku, siia võrgustikku kuuluvad nii ajakirjanikud, advokaadid, peab see võrgustik loomulikult ennekõike kaitsma oma öö, liikmeid väga paljud ajakirjanikud, väga paljud ajalehed on väga raskes olukorras. ma mõtlen nagu Salima näiteks Valgevenele. enamus Saharovi laureaatidest on jäänud oma võitluses üksi ja nagu Salima ütles, nendel ei ole häält. kui meil saaks olema ka selline eh, Saharovi maja eh, Brüsseli taolises linnas, juba kolm aastat äh, räägime me näiteks põgenikelaagritest, kui keegi Shelter City dest aga me ei tee mitte midagi. kui Brüsselis oleks võimalik äh, selline ühtne inimõiguste eest võitlemise koht, äh, konkreetne maja luua, siis me võib-olla saaksime muuta midagi. me võiksime võidelda näiteks eh, elektroonilise meedia osas vastuvõetavale seadusandlusele, mis meile ei meeldi, siis me saame võib-olla tõsiselt hakata tegema nende probleemidega, mis meil kõik on siia tulnud kokku. suur tänu, ütleb härra president. suur tänu nende märkuste eest, ma olen täiesti veendunud, et me peame võitlema oma mudeli eest me usume, et need väärtused on universaalsed igal pool, sealhulgas ka Euroopa Liidus, nii et ma olen teiega täiesti nõus. kaitstud ei ole keegi mitte kunagi mitte kuskil. nii et me kõik oleme siin vähemalt äh, ühel seisukohal. aga kas keegi tahaks veel sekkuda lühikesteks sõnavõttudeks? Äh, suur tänu, härra esimees. ma jagaksin oma sõnavõttu kahte ossa. esimese me olime juba ette valmistanud, aga teise, teisena ma tahaksin reageerida sellele, mida ütles Olivier Bassil. ta esitas väga konkreetseid mõtteid, millest me peaksime siin rääkima. ja üks punkt minu meelest on olnud Euroopa Parlamendi jaoks väga oluline. Euroopa kodanikud on nõudnud äh, samme põhiõiguste osas, pöördunud meie poole ja üsna tihti peame nõutakse sekkumist Euroopa tasandil, kuid see äh, tihti ei realiseeru äh, lähimuspõhimõtte pärast. vabad majandus peab olema ju ometigi tugevam kui, kui riigipiirid. see on väga selgelt kirjas ka nendes resolutsioonides, mille on võtnud parlament vastu näiteks meediavabaduse kohta Ungaris. Euroopa Parlament oli väga selgel seisukohal selles osas, aga Euroopa Komisjon ütles, et nemad saavad võidelda ainult äh, siis pressivabaduse eest äh, kui tegemist on äh, välismaal avaldatud äh, teostega, nii et meie käed on samuti kätketud, me ei saa võidelda Ungaris äh, meediavabaduse eest. kuigi me oleme üritanud seda aastaid teha. ja veel üks lühike märkus. ja veel üks märkus, mis on tegelikult äh, Memoriali liikmetele Venemaalt suunatud. Portugali ajakirjanduses esitati sellel aastal üleskutse pärast Jelena Bona Äh, surma, Andrei Sahharovi naise surma siis, selle kohta, et äh, muuta selle Sahharovi auhinna nimi ära, kaasata ka Sahharovi naise nimi äh, ja öeldi, et Saharovi lesk ei olnud mitte ainult Saharovi lesk, vaid ise ka täieõiguslik inimõiguste eest võitleja ja aastakümneid oli ta Saharovi humanitaartegevuse taga inimõiguste eest võitleja, rahvusvahelise vaba äh,, rahu eest võitleja äh,. ja et Saharov su-, suutis äh, täna saavutada, mida ta saavutas ainult tänu proua Bonnerile, nii et suurepärane võimalus meie jaoks laureaadid on kohal ja ma tahaksin teada, mis nende seisukoht on, mida vene rahvas arvab, kas te arvate, et Saharovi auhind võiks olla Saharovi Bonneri auhind? mitte soolise võrdõiguse pärast, vaid sellepärast, mida Jelena Bonner ära tegi Saharovi jaoks ja inimõiguste jaoks. Any other intervention? suur tänu, kas keegi veel sõna soovib? ma olen kindel, härra Tavares, et me peame koostööd tegema teiste rahvusvahelise organisatsioonidega ka, nagu näiteks Euroopa Nõukoguga. see on ka meie kohustus, kui me räägime inimõiguste kaitsest. sõnavabadust, ajakirjandusvabadust ja kõike peame me kaitsma koos Euroopa Nõukoguga. Present yourself Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci. härra president, suur tänu. ma olen äh, Anval Sartori, mina olen inimõiguste eest võitleja, Iraani inimõiguste eest võitleja Euroopas. ma tahaksin öelda Euroopa Parlamendile ja ÜRO-le, et mitu korda te olete mõistnud hukka inimõiguste rikkumise Iraanis, kuid on väga kahju sellest, et täna ei ole mitte ühtegi inimõiguste eest võitlejat äh, Iraanis teie seas. Te teate väga hästi, et olukord inimõiguste osas Iraanis on väga raske ja suisa katastroofiline. Iraanis äh, mõistetakse peaaegu iga päev mõni noor inimene kas äh, hukka või hukka äh, kividega surnuks loomi, äh, loopimise läbi ning äh, kogu info, mis Iraanis läbi, levib, levib läbi filtri kaks meedikut on näiteks võidelnud selle eest, et rahvale antakse õiget informatsiooni AIDSi kohta näiteks ja selle tegevuse tõttu mõisteti nad viieks aastaks vangi. minu meelest ka sellised inimesed teeniksid ära Sahharovi auhinna, neid tuleb kaitsta, suur tänu! suur tänu teie sõnavõtu eest palun, kui te soovite sõna, siis andke märku, kui teil on midagi lisada. tuua mõned näited oma kodumaal. kõik teie märkused on väga tähtsad, aga loomulikult kell kaks algab meie paneelarutelu, konverents ise. kas keegi teist soovib veel midagi öelda? palun Э, спасибо. Э, я позволю себе э, реплику в связи с... Suur tänu. Vastan sellele ettepanekule muuta Saharovi auhinna nime. Siinkohal tuleb ära märkida, et üldine arvamus on, et Jelena Bonner mängis suurt rolli, aga see ei ole tegelikult päris tõsi. Nad tutvusid minu arvates palju hiljem, pärast eh, raamatu esimest avaldust, avaldamist, mis oli nagu pommiplahvatus tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal, niisiis ta avaldas raamatu ennem, kui ta temakesega kohtus ta oli oluline inimõiguste kaitse liik-, liikumise liige ning tema mälestust tuleb kaitsta ja säilitada. aga võib-olla mõne uue au-, auhinna läbi. olemasoleva auhinna nime muutmine ei oleks just kõige mõistlikum kujutage ette, et hakatakse muutma Nobeli rahupreemia nime. Nobel Schweizeri auhind näiteks. Nobel Schweizer Kassani auhind. nüüdseks on juba traditsioon, meil on see Saharovi auhind juba pikemat aega olemas olnud. kui sellest ei piisa siis võib-olla võiks luua ka Bonneri auhinna, mida võiks anda inimestele, ning mis muutuks ise omaette oluliseks auhinnaks. suur tänu! suur tänu selle selgituse eest, armsad sõbrad! paar sõna lõpetuseks Euroopa Parlament jätkab tööd inimõiguste kaitsel. kaasa arvatud raportid, mis sageli on üsna süviti minevad, samuti võtame vastu kiireloomulisi resolutsioone, mis ka minu arvates on väga tähtsad. ning kui välja arvata väga rasked juhtumid, millega tuleb tegeleda Äh, veel eraldi üritame me aidata ka kodanikuühiskonna esindajaid teie riikides, nagu juba öeldud. inimesed kohapeal peavad süsteemi muutma demokraatia suunas. see tähendab, et tuleb teha koostööd sadade ja tuhandete teie kaaskodanikega. see on kõige tähtsam ja oluline on see, et, et me saame toetuda teile nendes riikides. ja meil on palju lihtsam teha nii teiega koostööd, me oleme tulevikuski aktiivsed. detsembris proua, esitleb proua Ashton um, kõr-, inimõiguste kõrg-, välisasjade kõrge esindaja inimõiguste ülevaate Euroopa Parlamendi ees see on demokraatlik äh, aruandluskohustus. ning siis me saame arutada ka neid küsimusi koos meie Euroopa välisteenistusega. meie diplomaadid on pühendunud inimõiguste kaitsele samuti. see on väga tähtis küsimus siis Saarovi auhinnavõitjate võrk, mis toob kokku Saarovi auhinnavõitjad kõik, see oli meie jaoks ka väga tähtis. ja me ootame, et sarnaseid koosolek-, kohtumisi korraldatakse ka tulevikus. ma ei saa siin öelda, et kas järgmine aasta või kahe aasta pärast, aga kindlasti mitte hiljem kui kahe aasta pärast me oleme väga tänulikud, et me saame siin nüüd koos rääkida, sest nagu juba öeldud, kui me inimestena oleme ühtsed, siis oleme me tugevamad. ka inimõiguste kaitsel. ma soovin teile ilusaid arutelusid alates kella neljateistkümnest õhtul on meil Pusaaris, Pusaari keskuses ka oluline kohtumine. aga nüüd ka hea, head uudised, sest algab lõuna.